lõppenud, hääletamine resolutsioonide üle toimub pärast arutelude lõppu kodukorra artikkel sada kakskümmend kaks alusel. ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunktini, see puudutab olukorda Bahreinis ja eelkõige konkreetsete selle all kannatanute otsuseid. suur aitäh! tunnege enam, meil on vaja tasakaalustatud ja konstruktiivset lähenemist, kriitikat öö, koos julgustamisega. küsimus on inimõigustes Bahrainis ning viimase aasta repressioonides. me selgesõnaliselt nõuame mitmete meelsusvangide vabastamist, eriti Nabil Rajabit, Abdullah Hadi al-Khawajat ja Ibrahim Sharifi. samas tuleb Bahrainist ka Ähm, julgustavaid signaale, et Bahraini valitsus on seadnud suuna reformide poole pärast kohturaportit. me kutsume üles ka karistusseadustikku muutma ning äh, hoolitsema selle eest, et sünniks sõltumatu kohtuvõim. alustatud on läbirääkimisi ka kroonprintsiga. niisiis, me jälgime olukorda, me väljendame kriitikat, aga samas äh, kutsume Bahraini ametivõime ka reforme ellu viima. aitäh! aitäh, äh, aitäh ja sõna Van Cohen. suur aitäh, president! kõigepealt üks üldine märkus, loomulikult me peame äh, astuma välja tõeliste inimõiguste eest ning kutsuma öö, ähm, üles äh, oma olukorda reformima, aga samas peame aduma ka olukorra tegelikkust. kui öö, äh, välised elemendid püüavad äh, destabiliseerida olukorda riigis, siis, siis on see üks asi. Ähm, ja samas ma siiski ütlen, et ei saa ju suva järgi öö, inimesi vangi panna. Äh, Bahrain on pikka aega olnud näiteks minu kodumaa liitlane ja äh, Bahraini prints on üles näidanud ähm, vägagi konstruktiivset lähenemist, näiteks äh, reformidele võtnud suuna ja nii edasi. ja tegelikult kõik inimesed, ükskõik milline nende poliitiline suundumus, peaksid osalema riigi poliitilises dialoogis ja sellepärast ka Bahreini ametivõimud peaksid üles näitama ähm, mõõdukust. kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega kolleeg Hanšakelt, palun kolleeg Šake. Will... aitäh, mul oli väga hea meel kuulda ähm, härra Van Ordenilt, et teid häirib Saudi Araabia ja Iraani sekkumine, välisjõudude sekkumine. tegelikult meie fraktsioon äh, Ehm, tegi ettepaneku sellega kirja panna resolutsiooni, aga teie fraktsioon oli ju sellele vastu. minu arvates Bahraini probleemistikku vaadates peaksime me nägema seda regiooni laiemalt. ja ma tahangi teada saada, kas te tõesti olete nõus sellega, et see on probleem? jah, proua Sharpia teab väga hästi, et tegelikult ma ei pidanud silmas kaugeltki mitte Saudi Araabiat Saudi Araabia on režiimi öö, ähm, sõber, ma pidasin silmas lahe teisel pool olevaid riike, muuhulgas näiteks Iraani. aitäh, kolleeg Van Orden ja nüüd kaheks minutiks kolleeg De Kaiser. tänan. aitäh neljapäeva pärastlõunad peaksid olema produktiivsed. Ehm, see on piirkond, kus on sunnisid ja moslemeid, ehm, me ei saa suva järgi poliitikat ehm, pidada. nüüd on juba Bahraini Ähm, käimas kolmas aasta, kui sama valitsus on ikka võimul, meil on vaja sinna riiki saada rohkem demokraatiat. kroonprints on siiski võtnud sammu edasi äh, või astunud sammu edasi, on äh, teinud ruumi ko-, äh, ri-, konsensusele ja on asunud looma ka ombudsmani ametikohta. samuti on moodustatud uurimiskomisjon äh, uurimaks äh, vangistatud isikute olukorda, näiteks seda, kas neid on piinatud ja nii edasi. seal uuendatakse ka karistusseadustikku, see kõik on äh, liikumine õiges suunas, aga vägagi vabalt võib olla ka ähm, äh, suitsu palju, aga tuld üldse mitte, igal juhul kohalik elanikkond äh, muidugi jälgib toimivat ja loodame, et äh, on võimalik rahulikke muudatusi ellu viia aitäh ja nüüd palun kolleeg Veržea. Bahrain on endiselt piirkond, kus valitsevad repressioonid. kõikvõimalikud erinevad poliitilised arvamused surutakse räigelt maha me teame seda, me teame selle piirkonna probleeme, e, siin on võimalikud nii sammud edasi, sammud tagasi kui ka stagnatsioon. kuid me teame, et paljud peavad seda ainult sunniitide ja šiitide vaheliseks konfliktiks. me teame, et Bahreini kevad Eh, suruti maha suure venna Saudi Araabia toel. tegelikult vajab riik senisest enam vabadust ja demokraatiat. meil tegelikult püütakse jätta mulje, nagu see toimuks areng demokraatia suunas, kuid need on näilised reformid, kuid riigi juhtkond ei kavatsegi võtta ühendust vastaspinna esindajatega, opositsionääre eh, suletakse trellide taha ja eh, prints kujutab ette, et ta võib ainuisikuliselt kõige üle otsustada. see kestab juba aastakümneid ja kujutab endast ohtu muuhulgas ka nii Bahreini kui ka välismaa ajakirjanikele. selline võimuorgan selline, sellised võimud ei anna võimalust tegutse-, tegutsemiseks Frontline Defendersi organisaatoritele ega ka teistele demokraatide organisatsioonidele selles riigis. Eh, Bahreini põhiseadus ei sisalda mitte mingisuguseid demokraatlikke sätteid ja lisaks sellele on Bahrein väga aktiivne eh, relvakaubanduses osaleja, osaledes, ostes sisse hulgaliselt relvi ja viimastel kuudel järjest enam. ja nüüd annan sõna kolleeg Šaakele kaheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud kolleegid rahutused ja inimõiguste rikkumised nen-, Bahrainis, nendest ei saa üle sellega, kui CNN-i või Maailma Majandusfoorumit sponsoreeritakse. kui vaadata lähemalt Bahrainis toimuvat, siis on häbiväärne, et äh, kuninglik perekond ja võimud ei ole suutnud midagi ette võtta ja leevendada olukorda ja tegelikult neil ei ole vaja sekkumist oma siseasjades ei Iraanilt ega äh, Saudi Araabiast. Bahraini Inimõiguste Keskuse äh, raporti soovitused tuleb täielikult ellu viia ja on muidki asju. me oleme vastu nendele äh, sõjaväelistele kohtutele, kes äh, arutavad nii-öelda rahvusliku julgeoleku kuritegusid ja veel alaealiste kinnipidamine neid tuleb kohelda vastavalt ÜRO inimõiguste konventsioonile, sellepärast et Bahrain on selle osalisriik. me kutsume selles resolutsioonis üles ka surmanuhtluse moratooriumile ja loodame, et see tühistatakse. sellised äh, aktivistid nagu Abdullah Hadi al-Khawaja ja tema tütar Zainab on endiselt vangistatud, samuti on vangis Nabil Rajab, ja Ibrahim Sharif kutsume üles nende vabastamisele. loodan, et Araabia liiga otsus moodustada Manamas inimõiguste kohus, ähm, et sellest saab katalüsaator inimõiguste tagamiseks Bahrainis ja kogu regioonis. kurb tõsiasi on see, et kui vaadata kogu Lähis-Ida ja siis, siis Bahraini juhtumeid vaadates võiks nagu loota, et need õnnestuks lahendada. küsimus on ka selles, et Bahraini inimesed peaksid saama võimalused ja õigused ja minul peaks olema võimalus seda riiki vabalt külastada, ilma et mul äh, viisa andmisest keeldutakse. aitäh, kolleeg Šaake ja viimasena saab sõna kolleeg Schlüter resolutsiooni autorite seas aitäh! ma leian, et ei Saudi Araabia ega Iraan ei ole sekkunud Ira-, Bahreini siseasjadesse, kuid andke andeks, ka meie ei peaks väga Bahreini siseasjadesse sekkuma, muuhulgas relvaekspordi kaudu. me peaksime tegema kõik selleks, et konflikt ei eskaleeruks Bahreini ei ähvarda internet. siin ei diskrimineerita arste, kes tahavad kõiki aidata. kui me sekkume liiga intensiivselt Bahreini siseasjadesse, siis jääb äh, Bahreidi kuningakojal arvamus, et me teeme seda, me sekkume nendesse riigi siseasjadesse ja sellega võib kaasneda demokraatlike protsesside pärssimine, nende peatumine, surmanohtuse äh, moratooriumile, äh, surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamise edasilükkamine kaugesse tulevikku, mistõttu, et me peaksime aitama eh, leida Bahreinil eh, uusi teid, mitte teed minevikku. nii, ja nüüd me alustame fraktsioonide nimel, sõna saab kolleeg Korhola. aitäh, juhataja, me oleme Bahrainis toimuvat parlamendis juba mitmeid korda arutanud viimaste kuude jooksul ja mitte ilmaasjata. sooviksin esile tõsta probleeme sõnavabadusega. saja kuuekümne viiendal kohal on Bahrein maailmas eh, sõnavabaduselt. viimase nelja aasta jooksul on see kuuskümmend kohta allapoole ehm, kukkunud. Eh, ajakirjanikke on takistatud pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat Bahraini minemast, eh, sotsiaalmeedia kasutajaid on ahistatud ja paljud on see sundinud ka enesetsensuurile, sellepärast et kui ühe Twitteri saadad, siis võid äh, kümme tuhat eurot trahvi saada või ähm, vangi minna. nüüd on Bahraini võimud lubanud reforme, aga vaja on veel palju teha. ei saa lubada seda, et Araabia liiga ähm,, siis Araabia inimõiguste kohus asustata, asutatakse riigis, kus ei austata inimõigusi ma äh, viime, viimases sõnavõtus palusin äh, kannatlikkust, nüüd kutsun ma üles tegutsemisele. aitäh, kolleeg Korhola ja nüüd kolleeg Rebo, palun. aitäh, juhataja. inimõiguste olukord Bahrainis on väga sünge. ametivõimud kasutavad täiesti meelevaldseid vahendeid sõnavabaduse likvideerimiseks. paljud inimõiguse aktivistid ja inimõigusi kaitsnud inimesed on saanud väga pikki ähm, vangistusotsuseid. sotsiaalmeedia abil enda väljendamine peab olema lubatud kõikidel, kaasa arvatud Bahraini kodanikel. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad toetama Bahraini sel-, nii, et nad saaksid oma inimõiguste olukorda parandada. inimõigus aktivistide ärakuulamine ning dialoog on esmajärgulise tähtsusega. Euroopa Liit peab väga keskendunult sekkuma Bahraini olukorda. meele, meelsusvangid ähm, tuleb ka kiiremas korras vabastada, aitäh. aitäh, kolleeg Rebo ja nüüd palun kolleeg Posselt. mikrofon palun härra juhataja, ma räägin ka siin kolleeg Niibleri nimel, kes on meie laheäärsete riikide delegatsiooni juht, meid va valdab sügav mure. loomulikult eh, soovime me inimõiguste kehtestamist ja nendel kolmel isiku puhul, Rajabi, Khavatša ja Šarifi puhul soovime, et ametivõimud asuksid kohe tegutsema kui ma äh, esimest korda rääkisin Bahreini valitsejaga, siis sellest on juba kolmkümmend aastat tagasi. juba toona toimus kokkupõrked šiitide ja sunniitide vahel, juba toona püüdis Iraan siin äh, piirkonnas ennast kehtestada. on täiesti selge, et äh, Bahrein püüab positiivse lahenduse suunas ja võib olla ise positiivse arengu garandiks selles piirkonnas, seetõttu peaksime me eh, väga tugevalt kaitsema siin inimõiguste küsimusi, toetama neid jõude, kes eh, Bahreinis toetavad reforme ja demokraatlikke arenguid. suur aitäh, kolleeg Posselt ja nüüd kolleeg Eeringen de Odenberg. sytuacja łamania praw człowieka w Bahrajnie budzi ogromny niepokój międzynarodowy inimõiguste rikkumine Bahrainis on väga murettekitav. Bahraini võimud tihti ignoreerivad inimeste põhivabadusi, sealhulgas kogunemisvabadust, eh, sõnavabadust ning eh, õigust demonstre-, eh, õigust meeleavaldustele. järjest rohkem langevad inimesed põhjendamatute arestide, vahistamiste ohvriks, näiteks Nabil Rajab on vangis istunud üle kahe aasta, Abdul Hababi al-Khawaja on eluaegse vanglakaristuse äh, saanud ning Ibrahim Sharif samuti selle eest, et ta osales rahumeelsel meeleavatusel kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Need inimesed ja tuhanded teisedki on äh, kohtute omavoli ohvrid, kohtus lihtsalt äh, nii-öelda äh, fabritseeritakse ähm, menetlus ja kohtuotsus ähm,. meenutan siinkohal ka Bahraini Inimõiguste Keskuse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raportit, aitäh! aitäh, proua Geeringi-Todenberg ja avatud mikrofoni all keegi sõna ei soovi, seetõttu annan komisjoni nimel sõna volinik Füülele aitäh, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed. alustuseks rõhutaksin, et äh, kõrge esindaja asepresident on äh, Bahreini olukorda väga tihedalt jälginud. Euroopa Liit on äh, suhelnud kohalike ametivõimudega kõige kõrgemal tasandil ning ka kõigi Bahreini ühiskonna osapooltega pärast seda, kui rahutused veebruaris kaks tuhat kaks, üksteist uuesti puhkesid kõrge esindaja tervitas uudiseid, et Bahreini kroonprints pärast kuningas Hamadi palvet pidas hiljuti äh, läbirääkimisi äh, erinevate osapooltega riikliku konsensuse dialoogis, konkreetsemalt ka äh, Ali, Sheikh Ali Salmaniga, Alve Faki peasekretäriga ja seda esimest korda pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta veebruari sündmusi praegusel olulisel hetkel leiame me, et äh, pärast seda aset leidnud konsultatsioonid äh, nad võiksid äh, luua tee pikaajaliseks rahvuslikuks leppimiseks ning jätkusuutlikuks dialoogiks Bahrainis. jällegi palume, et kõik osapooled väldiksid vägivalda ning töötaksid koostööd leppimise suunas, millel ei oleks mingisuguseid tingimusi seatud aga nagu me oleme viimase paari aasta jooksul kogu aeg öelnud, siis kestev ja püsiv leppimisprotsess nõuab äh, seda, et oldaks äh, äh, oleks konkreetsed sammud, mis tõstaksid usaldust ja mida võtaksid ette kõik. peab vabastama ka need, kes on arreteeritud rahuliku poliitilise tegevuse raames selleks, et see on kõik vajalik selleks, et ületada sügav polariseeritus Bahreini ühiskonnas Stavros Lambrinidis, Euroopa Inimõiguste eriesindaja, külastas Bahreini eelmise aasta juunis ja talle anti võimalus külastada ka mõningaid vange, kes poliitiliste tegevuse eest äh, kinni peetud olid ning tiht-, äh, tihedalt jälgime ka jätkuvaid äh, sündmusi siinkohal. Euroopa Liit tervitab positiivseid samme, mille on teinud Bahraini ametivõimud selleks, et rakendada Bahreini sõltuvatu uurimiskomisjoni soovitusi ja sellega äh, on üritatud parandada inimõiguste olukorda. aga päris palju on vaja veel ära teha ja jätkuvalt julgustame me Bahreini, et nad täielikult kiir- ja kiiresti rakendaksid äh, soovitused PICI-lt ja üld, üleüldiselt soovituselt ja äh, niimoodi suudetakse toetada selle eesmärgi saavutamist. jätkuvalt arutame me ka ametivõimudega eh, selleks, et ei oleks mingit karistamatust ning eh, võetakse endale konkreetseid kohustusi, eh, peab olema ombudsman sisse viidud ning prokuratuur, vangide komisjon ning inimõiguste riiklik agentuur peavad mängima olulist ning proaktiivset rolli siin nad peavad täitma oma mandaadi ja seda, saama seda teha täiesti sõltumatult. Need institutsioonid ja nende tegevus peab endaga kaasa tooma konkreetseid tulemusi selleks, et rahva usaldust tõsta. leiame aga härra, härra Hon Mendesi ÜRO eriraportööri äh, visiit äh, oleks äh, äärmiselt oluline signaal millega saaks mõõta saavutatud progressi. lõpetuseks tahan väga tervitada Euroopa Parlamendi delegatsiooni panust ning äh, väljendada oma tänu neile äh, selle, et nad on parandanud Euroopa Liidu tegevust Bahrainis, aitäh! aitäh, härra volinik! on esitatud arutelu lõpuks kuul-, kuus resolutsiooni ettepanekut, hääletus toimub kohe niipea, kui me oleme selle päevakorrapunktil ametlikult lõpetanud ja nüüd me jõuame hääletamise juurde, kõigepealt on meil resolutsioon Tai küsimuses, selleks on meil esitatud ühisresolutsioon viie fraktsiooni poolt, muudatusettepanekuid ei ole, lõpphääletus selle osas käib poolt, vastu